liikme ametisse nimetamine. härra Šoltes, nagu ma aru saan, soovite sõna? Uh, thank you, uh, Mr President. suur tänu, proua juhataja. kolleegid kon..., eelarve kontrolli komisjon on läbi vaadanud Bettina Michelle Jakobseni äh, kandidatuuri ta on nimelt siis kandidaadiks kontrollikoja liikmesse ja oleme ära kuulanud ka härra Jakobseni, proua Jakobseni meie seitsmeteistkümnenda juuni kohtumisel. proua Jakobseni karjäär ja professionaalne taust audiitorina ja lisaks sellele ta on olnud Taani siis äh, kontrollikoja aseesimeheks on äh, olnud suurepärane, ta on pühendunud sellele tööle, on täiesti sõltumatu Need on kõik iseloomuomadused, millest peaksid kujunema kõikide kandidaatide puhul standard. meie positiivne hääletus äh, proua Jakobseni osas on oluline ka sellepärast, et ta oleks ainult vii-, alles viies äh, naissoost nice äh, kontrollikoja liige ja see tähendab seda, et liikmesriigid peavad ka rohkem pingutama, et tagada sooline võrdõiguslikkus. proua Jakobson näitas kontroll, meie komisjoni ees üles suurt pühendumust kontrollikojale ja on huvitatud koostööst Euroopa Parlamendi, eriti meie komisjoniga. see koostöö, selle koostöö aluseks peab olema vastastikune mõistmine ja öö, ma tahaksin rõhutada seda, et ma toetan ka seda, et tuleks kaasajastada seda küsimustikku, mis saadetakse kontrollikoja liikme kandidaatidele selleks, et saada rohkem teada nende senise karjääri ja võimaliku huvide konflikti osas. meie komisjon nüüd toetab proua Jakobsoni esitamist, aga me tahame rõhutada seda, et tuleb eh, ka teha koostööd rohkem selleks, et eh, kontrollikoja äh, raportid oleksid meile kasuliku, kasulikud. mina olen ise olnud ka varem audiitor, ma toetan proua Jakobsoni kandidatuuri ja toetas ka meie komisjon ja selles kontekstis ma siis paluksin, et te lähtuksite eelarve kontrolli komisjoni seisukohast ja toetaksite proua Bettina Michelle Jakobsoni nimetamist ametisse uue kontrollikoja liikmena suur tänu, lähme hääletuse juurde, salajane hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. Lähme edasi, härra Maštalka raport äh, Ehm, nimel, nii hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud, vastu võetud. ja nüüd härra Maštalka järgmine raport kaitse kahjustava hinnakujunduse eest laevaehituses ja nimeline hääletus, hääletus on avatud hääl on suletud, vastu võetud. Läheme edasi. nüüd äh, siis äh, härra Ferreira raport kalapüügi võimaluste andmine Euroopa Liidu vetes Venezuela lipu all sõitvatele kalalaevadele Prantsuse Guyana ranniku läheduses. härra Ferreira, te soovisite sõna? tundub, et mitte. siiski. palun. suur tänu, juhataja Äh, mitmeid aastaid äh, juba Venezuela lipu all sõitvad laevad on äh, Prantsuse Guyana rannikul kalastanud. see on mitmepoolselt kasulik tegevus, mis loob töökohti ning toetab selle piirkonna majandust. praegu on olukord selline, et me püüame sobivama raamistiku anda sellele tegevusele ja kui ei oleks institutsioonide vahelist konflikti, mittevajalikku konflikti, mis nõukogus on tekitatud, oleks see probleem juba pikka aega tagasi lahendatud. nüüd aga, kui see konflikt on lahendatud, pakume me ette, paneme me ette, et me võtame vastu selle soovituse niipea kui võimalik. Venezuela vabariik on kõikidest tingimustest kinni pidanud, mis selles kokkuleppes on, eriti mis puudutab konkreetseid kanaliike, ka tuvastamise, laevade tuvastamistehnoloogiat ja muid tehnoloogiaid, nii et me peaksime selle heaks kiitma Euroopa Parlamendis niipea kui võimalik. suur tänu, lähme hääletuse juurde, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. proua Kardisabel Rubial, äh, paranduseelarve projekt raport äh, kahe tuhande neljateistkümne aasta ülejääk, hääletus on avatud. hääletus on suletud, vastu võetud. Läheme edasi, järgmine proua Kardia Sabal-Rubiali raport, paranduseelarve projekt Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtuga Rumeenias, Bulgaarias ja Itaalias. nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. Lähme edasi. härra Mureshani raport Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutusele võtmine. üleujutused Rumeenias, Bulgaarias ja Itaalias. nimeline hääletus. hääletus on avatud. hääletus on suletud. võetud nüüd härra Kochi raport, mitmeliigilise transpordi ühtse piletimüügisüsteemine loomine Euroopas, hääletus on avatud. hääletus on suletud, vastu võetud. ja vastavalt äh, saja kaheksakümne seitsmendale kontroll, äh, kodukorrapunktile on tehtud ettepanek äh, äh, kolmekümnenda novembrini kaks tuhat viisteist lükata edasi maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga võimõigumeetmete erikomisjoni ajamine ja pikendamine, kas on keegi vastu, tundub, et mitte seega on selle äh, allkomis-, sellega seoses on selle erikomisjoni töö pikendatud. Läheme edasi, jälle proua kardinal Rubiali raport, paranduseelarve Euroopa strateegilise investeeringute fondi vastuvõtmine, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud ja eh, proua Kardisa Palrubeli järgmine raport, eh, ränd, eh, rändesurvele reageerimine, parandus eelarve jällegi nimeline hääl, seal on avatud. hääl on suletud. vastu võetud. ja nüüd härra Nikolsoni raport piimapaketi rakendamise läbivaatamine kolleeg soovib sõna. palun, proua. Es eh, una cuestión de aclaración. Por... tegemist on eh, selgitusega minu poolt, eh, sellepärast et eh, tegemist on väga tähtsa muudatusettepanekuga, me peame selle selgeks tegema, see on muudatusettepanek kakskümmend kaks. tahaksime teada, kas see lõige tähendab sisuliselt seda, et me oleme poolt või vastu eh, piimakvootidele. Eh, palun selgitage, sellepärast et see on väga tähtis hääletuse punkt meie paljude jaoks. no lähme hääletuse juurde. lõige kuus, esimene tekst poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud lõige üheksa, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kontrollime palun hääletusele siis lõige üheksa. hääletus on suletud, vastu võetud lõige kümme, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viisteist, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend kaks, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus on avatud hääletus on suletud. tagasi lükatud. lõige kakskümmend neli, esialgne tekst poolt. vastu. erapooletud. ei saa täpselt aru, nii et kontrollime palun äh, lõige kakskümmend neli, hääletus on avatud. Le vote est clos. Hääletus on suletud tagasi lükatud. lõige kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. jällegi sama lugu, et ei saa täpselt aru, nii et lõige kakskümmend kuus uuesti hääletusele, hääletus on avatud. hääletus on suletud vastu võetud lõige kolmkümmend kuus, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend seitse, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud. tundub, et vist mitte vastu võetud, aga kontrollime palun, lõige viiskümmend neli, hääletus on avatud. suletud, vastu võetud. ja nüüd lõige kuuskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kuuskümmend kuus, esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus on avatud. suletud, vastu võetud. lõige kuuskümmend kaheksa, esimene tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuuskümmend üheksa, esimene tekst, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud, vastu võetud lõige seitsekümmend kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud. lõige seitsekümmend kaks, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd põhjenduspunkt J, esialgne tekst poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd resolutsioon muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus on suletud, vastu võetud. Läheme nüüd edasi, härra Zahradili raport. nimelt Euroopa Liidu kaubandusinvesteeringute poliitika välismõjud proua saadik on palunud sõna. suur tänu, juhataja. ma tahtsin öelda, et ma ei saa päris täpselt aru mikspärast me ei pidanud siis äh, mälestusseisakut siin äh, Londoni rünnakute ohvrile, kaks inimest meie kojas palusid seda ja see on ju piisav selleks, et äh, inimesed seisaksid leinaminutiks püsti. tahtsin küsida seda lihtsalt. kui te soovite, siis palun peame leinaseisaku, nii et palun minutiline leinaseisak. Merci. suur tänu. Läheme nüüd hääletuse juurde tagasi, härra Sahra Tili raport siin on tehtud ettepanek esitada uus resolutsioon ja selle me paneme kõigepealt hääletusele. nimelt äh, selle ettepaneku on teinud kuue fraktsioon poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud ja läheme nüüd siis äh, esialgse resolutsiooni juurde lõige üheksa, poolt, vabandust, vabandust, kahes osas, äh, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et tagasi lükatud, aga palun kontrollime teine osa, lõige üheksa. hääletus on suletud. vastu võetud. Läheme edasi. resolutsioon nimeliselt hääletusele, palun. hääletus on suletud vastu võetud. kolleegid, läheme edasi, härra Meelo raport puu- ja köögiviljasektor pärast kahe tuhande seitsmenda aasta reformi. lõige kaheksateist, esialgne tekst, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viiskümmend üheksa, esialgne tekst, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuuskümmend, esialgne tekst, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd resolutsioon, äh, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud. suur tänu, kallid kolleegid ja läheme nüüd hääletusselgitusele.